aitäh, et Euroopa Komisjon on eh, sellise debati korraldanud, et arutada, mis EFSi juures on hästi läinud ja mida kasutada tulevikus. nüüd aitäh selle eest. nüüd eh, siin alles eh, räägiti EFSi edukast mudelist ja EP on seitsekümmend üks protsenti InvestEU äh, programmis osalust ning tähtis on tõhus äh, haldus selleks, et e-, InvestEU programmist kõik kasu saaksid. tähtis on äh, see, et üle viiekümne viie aasta on EIP toetanud ka arengu- ja välispoliitikat väga paljudes riikides, Euroopa Liidu eelarvele on see minimaalselt kulud toonud tähtis on finantseerimine innovatiivsel moel, kaasates era- ja avalikku sektorit. me oleme rahastanud projekte nii Euroopa Liidu sees kui väljaspool, oleme pakkunud nõu ja abi projektidele ja rahastanud globaalseid projekte. me oleme eh, Euroopa Liidu investeeringute eh, eh, välistiivana eh, rahendan, rahastanud eh, VKE-sid, eh, väikeettevõtteid Aafrikas, eraldi Af-, tähelepanu pöörates Aafrika naistele ja noortele, samuti oleme Ladina-Ameerika ja Aasia projekte ning Euroopa Liidu diplomaatiat toetanud, samuti naabruspoliitikat toetanud näiteks Ukraina paketiga. veelgi enam meil on ka äh, Lääne-Balkani ja naabruspoliitika majandusliku vastupanuvõime algatus äh, selleks, et toetada äh, rändepoliitika elluviimist ning järjest rohkem tunnema, et et ähm, meil on vaja suuremat koordineerimist finantsinstrumentide vahel, innovatiivseid panganduslahendusi, äh, tahaksime väga olulist rolli mängida ja seda ka tunnistatakse, et äh, investeerimisinstrumenti tähtsus peab kasvama. nüüd äh, me oleme valmis investeerimispoliitikat koordineerima otsuse tegijatega ja nüüd värin, välis- ja arengupoliitikas on meie roll väga oluline arvestades ähm, USA rolli, Hiina rolli rahvusvahelisel tasandil, on võib-olla äh, oluline arvestada, mis ohustab praegu mitmepoolsust äh, ja mis takistab globaalsete probleemide lahendamist. meil on vaja tugevat finantseerimist, selleks on vaja tugevat Euroopa Investeerimispanka, aitäh, et te rõhutasite seda oma raportis ja peale kahe tuhande kahekümnenda aasta finantseerimisarhitektuuris väljaspool Euroopa Liitu on EIP-l jätkuvalt oluline roll. oleme EFSist õppinud, seda tuleb arvestada ka InvestEU puhul ja peab ütlema, et äh, ka praegu, praegusel hetkel äh, töötame me jätkuvalt äh, ning ähm, tahaksin öelda ka, et tähtis on äh, Ehm, maksukuulekus, me oleme seda alati rõhutanud, võrreldes teiste rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega oleme ehm, jätkuvalt sellele tähelepanu pööranud ning tere tule, ehm, teretulnud on see, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu liikmesriigid rakendavad sarnaseid kriteeriume kui Euroopa Investeerimispank ja rahvusvahelised finantsinstitutsioonid. nüüd meie mõju eh, kodanike igapäevaelule on järjest suurenenud, me tahame vältida maksudest kõrvalehoidmist eh, ja usume, et Euroopa Liit suudab sellist, eh, selliseid musti nimekirju vältida ja tehakse kõik selleks, et meie raha vääralt ei kasutataks ja tahaksin veel ühest teemast rääkida, mis kahjuks äh, Ehm, on äh, jätkuvalt tähtis, Ühendkuningriik äh, soovib lahkuda Euroopa Liidust, äh, kui Ühendkuningriik tõesti Euroopa Liidust lahkub, siis ta ei ole ka enam Euroopa Investeerimispanga liige ja see mõjutab nii institutsionaalselt kui rahaliselt meie tööd. ja seetõttu on väga hea, et Euroopa äh, parlament on kiire otsuse teinud seoses Euroopa Investeerimispanga tulevikuga peale Brexitit. Äh, meie kapital väheneb peaaegu neljakümne miljardi euro, aga teisest küljest puudutab saja miljardi e euro ulatuses meie laenuvõime vähenemist. ma ei usu, et see on kellegi huvides. Äh, nüüd Äh, usalduse ülesnäitamise märk äh, on ka see, et te oma otsuse tegite, et kakskümmend seitse liikmesriiki tegid oma otsuse, et Euroopa Investeerimispanga ressursid peaksid äh, samaks jääma ja otsustasid oma rolli ning kapitali lis-, suurendada ning seetõttu on oluline tagada äh, kapitaliressursid enne, kui äh, Ühendkuningriik lahkub Euroopast, Liidust ja me teame, et äh, Brexiti kontekstis jääme me kõik kaotajaks ja ma arvan, et on oluline, kui me suudame nüüd kahju minimaalsena hoida tänan tänase debati korraldamise eest. suur aitäh, austatud president teile ja nüüd saab komisjoni nimel sõna volinik Katainen, palun. president, honorable members. lugupeetud daamid ja härrad, palgad, mm, esimees, tahaksin teid tänada selle raporti eest, eriti tahaksin tänada eh, raporti autorit Barbara Kappelit tema olulise panuse eest leiame, et äh, parlament teeb õigesti, pöörates nii palju tähelepanu investeerimispangale, sest äh, just äh, investeerimispank on see, mis aitab ellu viia meie poliitilisi prioriteete. pank on lahutamatu partner poliitikate elluviimisel nii Euroopa Liidus kui väljaspool seda. oleme suutnud tõestada ka võima-, võimet oma tegevust tugevalt ümber muuta Eh, EFSi eh, loomine näitas, kuidas, eh, kuidas EIB e suutis oma tegevust ümber suunata, eriti sellistes sektorites nagu innovatsioon ja taristu. panga strateegiline keskendumine võtmesektoritele oli arutelude keskmeks kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aruteludes võttes äh, arvesse, et üks suure aktsionäride, suuraktsionäridest Ühendkuningriigi näol lahkub. tervitan äh, hiljutist kokkulepet liikmesriikide vahel äh, kapitaliseerimise osas pärast Ühendkuningriigi lahkumist, samuti puudutab see ka juhtimisreforme. praegune pakett tõestab, et aktsionärid on äh, Äh, täielikult pühendunud EIP-le ning see on garantii selleks, et äh, pank jääb endiselt äh, kolmekordse A märgistusega. järgmine finantsraamistik on, selle koostajaid on rõhutanud, et EIP on endiselt võtmepartner Euroopa Liidu jaoks, Euroopa Investeeriu fond ning EIP on väga äh, väga tugevat koostööd teinud äh, ning garanteerivad äh, situ-, sidusust ja jätkusuutlikkust. Äh, praegune ettepanek seitsekümmend viis protsenti Euroopa Liidu garantiist EIP-le oluline on ka jälgida ja Ähm, raporteerida InvestEU fondi äh, tegevust. meie koostöö, uued koostööinstrumendid aitavad äh, vaadata ka meie välistegevuse mõjusid. komisjon tegi ettepaneku, et uus instrument peaks äh, tulema kasutusele väga avatult, kasutades EIB endi, endiseid kogemusi, koostööd finantsinstitutsioonidega ning samuti ka regionaalse arengu arendajatega. pank on oluline partner Euroopa Liidu välislaenutegevusele järgmise mitmeaastase finantsperioodi vältel. praegu e, arutab e, komisjon asja EIB ja teiste finantsinstitutsioonidega, et välja töötada ühine lähenemine mis ähm, äh, annaks ähm, äh, panga tegevusele võimalikult suure prognoositavuse pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. tahaksin veel mõningatest äh, küsimustest rääkida, nagu näiteks kliimamuutused. me oleme täiesti selle poolt, et investeerimispank tegeleks võimalikult palju keskkonnakaitse küsimustega, investeerida taastuvenergiasse on äärmiselt oluline meie kliimaeesmärkide saavutamiseks. Eh, teiseks, eh, eh, maksunõuete täitmine. oleme võidelnud intensiivselt maksudest kõrvalehiilimisega viimased kaks aastat, see tähendab ka uusi nõudeid maksudest kõrvalehiilijate vastu Euroopa õiguses, eriti puudutab see finantseerimis- ja investeerimistegevust sellega seoses on Eh, teinud, me oleme teinud koostööd investeerimispanga ja teiste partneritega, et kohaldada praeguse eh, nõudemenetluse eh, uuele olukorrale. samuti oleme vastu võtnud avalduse märtsis kaks tuhat kaheksateist, et lihtsustada uute nõuete elluviimist. ma tervitan EIB ja komisjoni teenistuste koostööd pärast hiljutisi arenguid Euroopa Liidu ja rahvusvahelisele tasandile USA panga menetlustes. jälgime tähelepanelikult äh, selle äh, äh, küsimuse arengut ning vaatame üle EIB e-, soovitused järgnevate menetluste kiirendamiseks. tahaksin veel kord tänada proua raportööri ning samuti kõiki neid, kes on koostööd teinud väga põhjaliku analüüsi koostamisel EIB selle tegevuse kohta suur aitäh, austatud volinik ja nüüd saab äh, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni nimel sõna härra Päkert, teil on üks minut. For... suur aitäh teile, juhataja. meie leiame, et EIB teeb tublit tööd. suured, äh, suured äh, Eh, taristu eh, e-, ehitused võivad EIB peale loota. ma sooviksin eh, keskenduda EIB finantseerimise peale. tihtipeale on need just nimelt vilja, võlakirjade emissioonid, mis sellele finantseerimisele kaasa aitavad ning et palju tihtipeale on need äh, seotud dollaritega ja samas äh, on äh, meil probleeme Ameerika sanktsioonidega, mis tähendab, et EIB ei saa enam investeerida, kuhu ise tahab. Euroopa peab suutma autonoomselt tegutseda ning võimalikkuse korral hoiduma dollarites kauplemisest suur aitäh ja nüüd oleme jõudnud äh, fraktsiooni nimel kõnelejate juurde, kõigepealt saab Rahvapartei nimel äh, sõna härra Langen, teil on kaks minutit suur aitäh, austatud äh, president, härra Hoier, härra Katainen, proua raportöör. ma tahaksin äh, kõigepealt tänada proua Kappelit. Äh, ta on teinud väga head tööd ja härra Hoier, te kindlasti imestada, miks see saal nii tühi on, praegusel hetkel leiavad aset äh, fraktsiooni äh, kohtumised, kus valmistatakse ette homseid hääletusi äh, ja see on olnud niimoodi ka Euroopa Keskpanga teema arutelul, kus oli vaid kolm kolleegi kohal ja sellepärast ma, ma tahtsin selle lihtsalt välja öelda, aga raport on hea. Euroopa Investeerimispank on väga oluline institutsioon, te tõite siin välja eh, selle eelise, proua Kappel rääkis olulisematest teemadest, mis siin raportis on. meie fraktsioon toetab seda raportit eh, raportööriga mm. suutsime me koostööd teha ja oma peamised punktid läbi suruda ja see on positiivne ja äh, äh, Äh, tegemist on pangaga, mis on Euroopa Liidu äh, riikide omandis ja on äh, suunatud ähm, meie huvide realiseerimisele, see on suur eelis. ja mm, mina isiklikult ei usu Brexitisse, ma loodan, et seda suudetakse takistada, aga igal juhul on hea, et siin on tegeletud ka omavahendite küsimusega, mis puudutab EKE-sid, jätkusuutlikkust, siis äh, ol-, oluline on mainida, et teie bilansi maht on suurem kui Maailmapangal äh, ja see teema on kõik väga oluline ja tegelikult oleks äh, vaja seda arutada suurema auditooriumi ees, kahjuks seda ei ole võimalik ja ma äh, loodan, et homme hääletusel on äh, toetus sellele raportile suurem kui komisjonis, rohelised ja kommunistid olid selle vastu, paljud fraktsioonid jäid erapooletust, äh, kakskümmend neli poolthäält äh, oli selle poolt, ECR ja Rahvapartei ainult hääletasid selle raporti poolt, üheksa erapooletut ja üheksa vastuhäält oli ka ja, ja see tegelikult näitab, et meie toetame te, teie institutsiooni aktiivselt, aitäh. suur aitäh ja nüüd saab sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel sõna kolleeg Atondo. suur aitäh teile, president ka mina sooviksin avaldada kiitust raportile ja raportöörile, kuid ma tahaksin esile tõsta kaks mõtet, mis minu meelest ei ole piisavalt kajastust leitud, ehk siis Euroopa Parlamendi vastuseis ähm, äh, sellele, kui oluline on Euroopa Investeerimispank, kahtlemata on tegemist globaalselt äärmiselt olulise ähm, tegijaga, kellel on suur tähtsus äh, Euroopa prioriteetide äh, elluviimisega ning selles osas minu esimene mõte puudutab seda, kui oluline on meie tegevus kolmandates riikides. väga paljudes riikides tegutseb Euroopa Investeerimispank, aga me ei peaks äkki, me peaks äkki mõtlema selle peale, kuidas suurendada ähm, laenusid äh, rohkematesse riikidesse. Euroopa on pehme võim. meie välispoliitikat äh, nõrgestab see, et meie Äh, sõjaline võim on liialt nõrk, seega oleks oluline, et see suur ja võimas pank ähm, vajab ülevaatamist ning rääkides kolmandatest riikidest, sooviksin öelda ka seda, et äh, on oluline öelda seda, et kolmandad riigid ei ole mitte ainult meie idanaabrid äh, ning neid on veel liialt eh, palju keskendutakse idanaabritele ja liialt vähe mõeldakse Aafrika ja Ladina-Ameerika peale. Aafrikas on meil väga palju mängus, me kõik teame seda. Euroopa eh, Liit eh, hakkas tegutsema kliimamuutuste vallas, kuid on vaja rohkem teha, selles osas on Ladina-Ameerika väga tähtis, peame tegutsema Kuubas, Kolumbias ja Kesk-Aafrika, Kesk-Ameerikas, see on äärmiselt oluline, suur aitäh! suur aitäh, ECR fraktsiooni nimel saab nüüd sõna üheks minutiks kolleeg Ožak. Pani przewodnicząca, pani prezesie, panie, panowie. austatud president, lugupeetud daamid ja härrad, ma tahaksin meie delegatsiooni nimel Äh, avaldada austust investeerimispangale ja tema kuuekümne aastasele tegevusele, eriti just viimased aastad on näidanud, kui oluline on selle panga roll äh, toetamaks äh, avalikku ja erasektorit. ma tunnustan panga koostööd eriti just riiklike ametivõimudega selleks, et hoida ära maksupettust ja, ja rahapesu ning agressiivset fiskaalplaneerimist ja need tegevused on lisaks mm, tegelikult sellele, mida Poola valitsus on viimase kolme aasta jooksul juba ära teinud äh, võttes arvesse InvestEU programmi, pean ütlema, et Euroopa Investeerimispank on ainus pank, mis peaks olema esimeseks partneriks, mis vastutab äh, programmi alt äh, teostatavate projektide rahastamise eest. ma loodan, seda võetakse arvesse, tahaksin lõpetuseks õnnitleda veel ka raportööri, aitäh tehtud töö eest. suur aitäh ja nüüd saab äh, ALDE fraktsiooni nimel sõna härra Kornija, teil on kaks minutit. Madame la raportöör, monsieur. proua raportöör, president, kõik kolleegid on äh, selge, et Euro-, Euroopa Investeerimispank aitab kaasa projektide finantseerimisele Euroopas ja väljaspool ka ja tõesti tuleb arvestada ka Brexitiga. noh, see raport on päris õiglane, äh, välja arvatud mõned punktid, tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et te, te ei tohiks äh, käituda kui erapank Te peaksite ja seda ka muide äh, toonitati siis, kui te rääkisite sellest, et äh, te finantseerite projekte dollarides. Äh, no võib-olla peaks võitlema selle eest, mida meie siin parlamendis soovime, kliimamuutuste ja vaesuse vastu. nüüd teie juhtimispingutused ja, ja läbipaistvus, need on kõik olulised, aga see puudutab ka finantsvahendust. Euroopa Investeerimispank peab eriti tähelepanelikult jälgima, et ei kasutataks uusi tehnilisi manöövreid selleks, et raha pesta. ja tahaksin muidugi teid julgustada äh, arengukomisjoni äh, liikmena, et te finantseeriksite projekte, ka meie Aafrika partnerite projekte ning see oleks teie prioriteet ja et kohal peal saadaks kasu nendest, teie äh, rahasüstidest ja siis see raha, mida nad oma projektide elluviimisega teenivad, tooks neile endale uuesti kasu. seega suur aitäh raportöörile, soovitan kolleegidel tema raportit toetada, tänan. suur aitäh ja nüüd saab Roheliste fraktsiooni nimel sõna härra Eichhut, teil on kaks minutit. Uh, suur aitäh, jah, tõesti, eh, me tõesti olime selle raporti vastu. Eh, miks? seda sellepärast, et meil oli teatud kriitilisi muudatusettepanekuid investeerimispanga tegevuse raames, mida kompromissides arvesse ei võetud. ja me leiame, et meie kriitikat ei ole kompromissides arvesse võetud ja seetõttu me hääletasimegi vastu aga täna ma tahaksin keskenduda ka kliimaarutelule ja Äh, sellest tahaksin ka rääkida, mis puudutab meie Euroopa poliitikate jär-, järjepidevust. Äh, novembris Euroopa Liit tuli välja pikaajalise strateegiaga, äh, tagamaks see, et Euroopa Liit oleks aastast kaks tuhat viiskümmend süsinikuheitmetelt neutraalne. see tähendab seda, et aastaks kaks tuhat nelikümmend meie energiasektor peab olema süsinikuheitmete vaba ja aastaks kaks tuhat nelikümmend eh, energiataristud eh, peavad eh, vastama nullheitmete nõuetele ja see tähendab seda, et need investeeringud, mida me täna teeme, Äh, peavad olema suunatud just äh, nullheitmeteni jõudmisele kahekümne aasta pärast. praegused investeeringud peavad juba olema äh, nullheitmetega, tuleb liikuda täielikult eemale fossiilkütustest, aga praegusel hetkel see veel nii ei ole. on endiselt väga palju raha, mida investeerimispank annab just fossiilkütustele ja sageli argumenteeritakse just julgeolekule, aga seda argumenti ei saa tegelikult kasutada, pöörduda, sest see käib vastu meie pikaajalisele strateegiale ja ma tean, et investeerimispank on nüüd öelnud, et jah, me vaatame üle oma kliima, kliimastrateegia ja teeme seda taaskord, aga ma tahaksin kiireloomulisemalt teada, mida see täpselt tähendab, mida investeerimispank teeb, et tagada, et äh, investeeringuid tulevikus ei anta äh, fossiil, fossiilkütuse taristustesse, sellepärast et iga euro, mille me kulutame fossiilkütustele täna, äh, muudab võimatuks selle, et kahe tuhande viiekümnendaks aastaks oleme me heitmevabad ja see Äh, vastuolu tuleb kiiresti lahendada, aitäh. QNGL-i nimel härra Papadimulis, palun, kaks minutit. E suur tänu, juhataja. meie fraktsioon hääletab selle raporti vastu. põhjuseks on see, sama, mida väljendas äh, kolleeg Eichholt Roheliste fraktsioonist. me esitasime väga konkreetsed muudatusettepanekud, härra Langen, ning te kritiseerisite meid äh, selle pärast. põhjus, miks me seda tegime, oli see, et me soovime tugevdada võitlust vaesuse vastu, kliimamuutuste vastu, me tahame suuremat läbipaistvust, me tahame võidelda maksudest kõrvalehoidmise vastu. Need muudatusettepanekud, mis me esitasime, neid ei võetud arvesse. Neid ei võetud vastu, sest et raportöör, kes on ENF-i liige, pigem siis äh, moodustas koalitsiooni Rahvapartei FTD-ga. aga kolleeg Hoier ja ma pöörduksin ka äh, härra Kadanjani poole see üksteise õnnitlemine ma arvan, ei aita kuidagi kaasa sellele, et Euroopa Investeerimispangast saaks parem institutsioon. jah, investeerimispank on teinud ära hea töö, aga see saaks olla veelgi parem, sest Euroopa Liit on jätkuvalt investeeringute vallas äh, tagareas äh, ning äh, Euroopa Liit peab abistama ka riike oma piiri taga. nüüd siin on öeldud, et Euroopa Investeerimispangal ei olnud mõõdetavaid eesmärke, nii et ei ole võimalik kindlaks teha, kas nad olid edukad või mitte, seda ütles Oskar Herrik aasta tagasi ähm,. kontrollikoja liige oli see, kes seda ütles. kas tema on siis vasakäärmusena või roheline? Ehm, ei, ta on kontrollikoja liige ja seda ta ütles, kas me ei peaks seda arvesse võtma? aitäh ja nüüd EFTD nimel härra Coburn, palun, teil on üks minut aega. Äh, aitäh, proua juhataja, on tõeliselt hämmastav äh, näha, võttes arvesse Euroopa Liidu Ameerika vastast seisukohta, et siin raportis soovitakse, et Euroopa Investeerimispank ähm, eemalduks äh, põhilisest maailma reservvääringust. on äh, täiesti loodusetu kujutada ette, et investeerimispank tegutseks teistes riikides või koguks raha investoritelt, ilma et ta vahetaks valuutat aga sellegipoolest äh, on äh, ta äh, sõltuv USA valuutasüsteemist, mis eesmärgil, lihtsalt selleks, et süvendada Euroopa Liidu Ameerika vastavust, kas me tahame võimaldada investeerimispangal rahastada Iraani. ilmselgelt USA sanktsioonidest veel ei piisanud. nii et jällegi püütakse siin ülestada USA sanktsioone. see ei ole viis, kuidas parandada suhteid meie kõige tähtsama liitlasega ja sarnaselt pärast Brexitit oleks Ühendkuningriigi parim äh, sõber ja äh, pakuks äh, rahu ühend äh,, tagaks rahu Ühendkuningriigis äh, ja juhataja katkestab kõnelejat. Te olete juba ületanud oma kõneaega poole minuti võrra. peame nüüd jätkama. kui te ületate oma kõneaega, nii et see muutub äh, poole pikemaks, siis äh, tekitab probleeme teistele kolleegidele. nii et suur tänu. nüüd kolleeg Schaffhauser, palun, üheks minutiks. aitäh selle suurepärase raporti eest. tõepoolest kõik toetasid seda ja ometi on mul ka vastuväiteid. härra Jeer, ma heidan teile ette seda, et te ei ole võtnud panga juhtimisel arvesse äh, reaalset olukorda ja ma tuletan meelde, mida ütles Philipp Maestat aastal kaks tuhat kaksteist. kui me vaatame ainult seda, mida teevad äh, turud Eh, siis peab Euroopa Keskpank pikaajaliste investeeringute puhul arvestama seda, millised on eh, tuleviku väljavaated, sest see raha, mida antakse, seda on väga palju. ja teiseks, need investeeringud, mis on seotud Euroopa Keskpangaga, on ju sellised investeeringud, mida ei saaks vabalt eh, turult ja nende eesmärk on ju see, et harmoneeritakse või ühtlustatakse äh, olukord nii põhjas äh, kui lõunas ja kaotatakse need suured erinevused, mis meil praegu on. ja seetõttu tuleks äh, ka selle instrumendi puhul vaadata, millised on praegused Euroopa väljakutsed ja oma tegevus sellele vastavalt kohandada. aitäh teile, lugupeetud Schaffhauser ja nüüd saab sõna kolleeg Fernandes pooleteistkümneks minutiks suur aitäh ja tere õhtust ka minu poolt kõigile. tänan teid, juhataja, et mulle sõna annate. härra, härra Oier, Junckeri plaan, nagu mina sellest aru saan, on mõeldud mitme eesmärgi täitmiseks see on mõeldud majanduskriisi ületamiseks, aga tegelikult ka tsüklilisteks investeeringuteks, selleks, et vältida järgmist majanduslangust me oleme Junckeri plaaniga edasi jõudnud ja nüüd räägime me Invest EU või EU Invest plaanist meie ees terendavad sellised raskused, millega me peame arvestama ja mida me peame suutma ka ette näha. kas Junckeri plaan on ka edaspidi tsükliline ja kas selle abil suudetakse sisse viia alaline investeerimissüsteem, kas selle abil suudetakse kannustada ka Euroopa Investeerimispanka rohkem investeerima? ma kardan, et äh, kui sellist äh, antitsüklilist äh, loomust sellel plaanil ei ole, siis tegelikult oleme me vastuolus sellega, mis Junckeri plaan alguses ette nägi. juhataja, kas tõlge kreeka keelde on praegu olemas? selge, siis suur tänu. nüüd äh, läheme me edasi. ja sõna saab äh, kolleeg Vaits üheks minutiks, palun. jah, mis puudutab äh, neid kidusõnu kolleeg Kappeli ja EIB presidendi Hoieri suunas, siis ma ei saa sellega liituda, Euroopa Liit siin käitub sarnaselt nagu Ukraina mis puudutab põllumajandustoetusi, eh, et siis eh, suured põllumajandusettevõtted, kellel on tohutu käive, nad saavad äh, laene kaks tuhat kaheksateist Kerneli päeval ja seemned jällegi miljon, miljon käivad ja, ja ja ähm, äh, tootnud töötajad, niisiis tegemist on kontserniga, äh, mis, mis toodab äh, miljoneid kanu, peab miljoneid kanu ja kuna neil on võimalik siis müüa Euroopa Liidu turul neid, siis on nad loonud Slovakkias oma ähm, harukontori ja Euroopa tootjad ei suuda sellega sammu pidada, kuidas, kuidas peaks olema võimalik äh, Euroopa põllumajandust edendada, kui ähm, välismaist äh, puurikanadega ujutaksime turg üle? aitäh teile, härra Vaits, aga nüüd on meil veel seitse päevakorrapunkti tegelikult äh, kavas pärast seda arutelu, nii et äkki oleksite solidaarsed ja võtaksite arvesse, et kui teile on antud minut, siis minut kestabki minut aega nüüd läheme me vaba mikrofoni vooruni ja siin on kaks äh, sõnasoovi. Ostrojevski kõigepealt ja siis üks minut. Nie będę oceniać e, działalności gospodarczej banku, bo się tahaksin investeerimispanga finantstegevuse kohta mitte midagi öelda. E, mul ei ole sellega andme, ma ei ole sellega kursis, kuid e, tahan äh, Äh, siiski rahuloluga öelda, et institutsiooni olukord on hea ja me peaksime selle üle rõõmustama. tahaksin kutsuda üles äh, sellele, et äh, et meil oleks rohkem usku ka meie loo, loometööstusesse, see on meie huvideks väga oluline, ma loodan, et investeeringud äh, loomemajandusse tõepoolest ka toimuvad, e, kuigi nende maht on jätkuvalt üsna tagasihoidlik. mis puudutab Ukrainat, siis tegemist on olulise partneriga. ja me peaksime seda toetama ka Euroopa Liidu äh, vahenditest ja tahaksin lõpetuseks küsida, et milline näeb välja äh, majandusprognoos? Otis Marias, palun. aitäh teile lugupeetud härra Hoier. ma tahaksin korrata seda, mida olen teile ka enne öelnud. Euroopa Investeerimispank, nii palju, mis puudutab Kreekat, on praegu põhiline laenuandja välisettevõtjatele, nii et välisettevõtjad võivad lihtsalt endale rabada kogu Kreeka vara me räägime siin ühest äh, koma kahest miljardist eurost, mis anti ühele suurettevõtjale, et ta saaks ära osta Kreeka lennufirmad. üheksasada kaheksakümmend miljonit eurot sellest summast on saadud laenudena. Euroopa Investeerimispank andis raportile kaks koma kaheksa miljardit eurot, et nad saaksid investeerida lennuvälja, lennujaama. miks seda raha ei võinud anda enne, miks ei võinud seda anda nendele ettevõtjatele, kes enne haldasid lennujaama? miks ei võinud seda anda otse Kreeka riigile? ja Avro pank andis raportile kakssada kaheksakümmend miljonit eurot. see pank sai omakorda sada miljonit laenu teie käest mis see siis on, mida te teete? kas te lihtsalt annategi raha välisettevõtjatele, et välisettevõtjad saaksid Kreeka riigile kuuluva vara ära osta? miks need ettevõtjad ei võiks eh, investeerida, miks nad peavad selle raha teie käest eh, tasuta saama? aitäh teile, kolleeg Marias ja nüüd siiski ka Sean Kelly, kes on ka vaba mikrofoni voorus sõna palunud, palun. aitäh, mul ei lähe tervet minutit sest ma võtan sõna nagunii äh, järgmises samateemalises debatis. kui kolm Euroopa Parlamendi saadikut rääkisid äh, USA dollaritest ja sellest, et Euroopa investeering, investeerimispanga võlakirjad on emiteeritud dollarites, kas me saaksime selle olukorda, olukorra kohta selgituse nii äh, finantsalase kui ka poliitilise, sellest oleks meil kasu, sest siis saaksime me aru, millise seisukoha me peaksime lähitulevikus selles küsimuses võtma. tänan teid. aitäh teile, kolleeg Kelly ja nüüd siis ongi võimalik kohe anda sõna Euroopa Komisjoni aseesimehele, asepresidendile härra Kadaisele. lugupeetud juhatada, juhataja, lugupeetud liikmed ma tahaksin välja tuua vaid kolm elementi, mida selles debatis veel mainitud ei ole, vähemalt mitte eriti palju kordi, aga need elemendid on väga olulised. kõigepealt nõuandvad teenused, siis omakapitali operatsioonid ja muidugi ka eh, koostöö riiklike pankadega ja need äh, kolm küsimust on väga olulised ka siis, kui me hakkame mõtlema äh, sellele, mis toimub äh, lähitulevikus Euroopa Investeerimispangas me kuulsime siin ka kriitilisi noote, neid kriitilisi hääli oli küll väga vähe, aga ma arvan, et kõik peaksid siiski aru saada, et Euroopa Investeerimispank toimib vabatahtlikkuse alusel, ta teenindab kliente, kes soovivad seal teenindatud olla, ta ei sunni mitte kellelegi oma rahalist abi peale seega ei saa ka öelda, et Euroopa Investeerimispank oleks justkui mingisugune võluravim, millega saab ravida kõikmõeldavaid haigusi. Euroopa Investeerimispank on pank, mis pakub finantsabi ja tehnilist abi. ja kui me räägime Kreeka küsimusest, siis tänu <clears throat> Euroopa Investeerimispangale on Kreeka väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad siiski saanud äh, laenu, et äh, oma tooteid edasi müüa. kõik me teame, et sellise suurusega ettevõtjad on Kreekas väga olulised, nad on Kreeka majandusele olulised ja me teame ka seda ja teame ka põhjuseid, et Kreeka pangad ei ole suutnud täita VKE-de vajadusi. kuid Euroopa Investeerimispank tänu EFSile on neid vajadusi rahuldanud ja on äh, aidanud ka muul moel teiste tehingute puhul. seega ähm, on Euroopa Investeerimispank olnud kasulik, ta on rahastanud ka keskkonnaalaseid panku, aga pank peab alati arvestama ka portfelliriskidega. ning äh, rahastamiskliima sõltub sellest, millised on kliendid kas need äh, kliendid on esitanud sellised äh, produktid, sellised, vabandust, programmid või tooted, mida üldse saab rahastada. Euroopa Investeerimispank ise ei tee seda poliitikat, mille põhjal seda hinnatakse. aitäh teile, härra Kadanen ja nüüd Euroopa Investeerimispanga nimel härra Hoier, palun. aitäh, proua president kuulsime tervet rida väga erinevaid küsimusi ja kommentaare, ilmselt mul ei õnnestu kohe kõigile vastata siin, arvestades minu kõneaeg on piiratud ja meil tuleb kõneajast kinni pidada, aga luban teile, et minu Brüsseli büroo võtab ühendust igaühega äh, teist ja, ja vastab. mõningatel juhtudel äh, ei ole vaja äh, isegi kohest vastust, vaid asja tuleb poliitiliselt arutada, kuna need küsimused, mis esitati, olid niivõrd laialdased, näiteks süsinikuheite küsimus, mulle tundub, et me oleme õigel teel pank ei ole poliitikakujundaja Euroopa Liidus, me saame lihtsalt anda omapoolse panuse selleks, et eesmärgid saaksid täidetud. investeerides äh, üle kahekümne kolme miljardi viimastel aastatel taastuvatesse energiaallikatesse, me oleme võtnud endale kohustuse suurendada seda mahtu kuni saja miljardini, et võidelda kliimamuutuste vastu ja oleme valmis tegema enamat ja mitte ainult projekti poole pealt, vaid äh, investeeringute poole pealt nende roheliste võlakirjade mõte oli uus, äh, oli suurepärane uuendus äh, meie poolt, et hakata tegelema kliimamuutuste küsimustega. samas tuleb selgelt välja öelda, et rahvusvaheliselt on meil tegemist äh, suure probleemiga, mis puudutab standardeid ja kriteeriume, kui rääkida rohelistest võlakirjadest, siis, siis ei piisa sellest, et me esitame selle rohelisele paber, paberile ja ütleme, et ongi roheline, meil on vaja selgeid standardeid ja seni neid ei ole. kui ma olen kuulanud ettekandeid rahvusvahelistel konverentsidel mm, teiste osapoolte poolt maailmas ja kui, kui mõelda, et mis on siis nende roheliste võlakirjade taga, siis tuleb välja, et me ei lähtu samadest kriteeriumitest, aga tuleb välja töötada selline taksonoomia, millest lähtuvad kõik suured Äh, finantsasutused, rahvusvahelised finantsasutused, see on suur töö, aga see tuleb ära teha, seda tööd on tehtud äh, juba paljuski roheliste võlakõrjede osas on rahvusvaheline kokkulepe on olemas, aga ka jätkusuutlikkuse võlakirjade puhul on sedasama vaja, sest väljakutsed on samad, tuleb välja arendada jätkusuutlik äh, võlakirjade projekt mm, nendes valdkondades, kus on edasiminekud suuremad, hariduse, tervishoiu teemavaldkonnad on jällegi sellised rasked küsimused, nii et ma palun teiepoolset toetust eh, rahvusvaheliste kokkulepete sõlmimisel nendes olulistes küsimustes. järgmiseks üheks suureks eh, arengusuunaks eh, järgnevatel aastatel on see, et Junckeri plaaniga meil õnnestus tegeleda väljakutsetega, mis on Mm, seotud selle aastakümnega, aga see mm, tsüklilisuse vastane lähenemisviis, mille me oleme aluseks võtnud, siis selles osas palju on ära tehtud, aga mitte kõik ja nüüd meil on kohustus natukene lähemalt ja kindlamalt vaadata, milline on Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu liikmesriikide seisukoht ehm, konkurentsivõime osas eh, maailmas. me oleme pinda kaotamas eh, viimastel aastakümnetel on üks koma viis protsenti SKT-st vähem aastas investeeritud innovatsiooni, teadusuuringutesse, arengusse, haringus, haridusse võrreldes konkurentidega Põhja-Ameerikas ja Aasias. ja, ja keegi ei kahtle, et see tähendab seda, et meie konkurentsivõime on sellega vähenenud. viimaste, järgnevatel aastatel tuleb investeerida innovatsiooni, teadusesse ja, ja alustada tuleb Äh, lasteaiast, koolist alates haridusega. Need tegevused väljaspool Euroopa Liitu, suur tänu teile toetuse eest. me oleme Euroopa Liidu töövahend, mida kasutada ka väljaspool Euroopa Liitu ja see töövahend võib olla väga tõhus, keegi siin mainis pehmet jõudu. aga selleks on meil vaja mandaati, välislaenamise mandaat Euroopa Liidu poolt, Euroopa Investeerimispangale on äh, suure löögi all. kui te eeldate ja ootate meilt äh, enamat, siis ma olen valmis seda hea meelega tegema näiteks Aafrikas, aga ka strateegilise äh, koostöö osas Ladina-Ameerikas aseneriikidega, me oleme valmis seda tegema, aga see tähendab seda, et meie välislaenu mandaati tuleb laiendada Euroopa Liidu poolt Euroopa Investeerimispangale. ja lõpetuseks Aafrika küsimus. meie, eurooplased, peame mõtlema selle peale, kuidas, miks oli vaja rändekriisi selleks, et, et me teadvustame endale Aafrika probleeme. Aafrika kontinent on väga oluline partner meie jaoks ka tulevastel aastatel ja me peame oma arengupoliitika äh, Eh, välja kujundama sellisel viisil, et eh, doonori vastuvõtja suhte asemel tekib selline partnerlus, strateegilise partnerlussuhe ja igaüks mängiks oma rolli seal. suur aitäh teile, härra Hoier ja lõpuks saab sõna ka raportöör, kolleeg Kappel kaheks minutiks. ma tahaksin tänada kõiki kolleege sõnavõttude eest Hispaania Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni eh, liikmetele tahaks öelda, et jah, kindlasti oleks tore, kui äh, saaks kolmandale riikidele jagatavat rahastust suurendada, aga paraku kuna mandaati sellele ei ole, siis äh, see, siis äh, tuleb sellega leppida, mis ja samuti on äh, kahe tuhande kahekümnenda aastani suurendatud äh, siis rahastust äh, Balkani riikide ja Lõuna-Euroopa riikide vastupidavuse suurendamiseks ja samuti kindlasti Aafrika strateegiat arendatakse edasi. tahaksin veel kuue Angeli kolleegidele öelda, et kakskümmend protsenti ähm, laenurahast kasutatakse just keskkonna sõbralike algatuste jaoks ning äh, ma loodan, et äh, ka tulevikus saab Akseliks äh, mandaadi ning härra Hoier, te ütlesite midagi väga olulist, et liikmesriigid saavad investeerimispangast olulist abi viimase kuuekümne aasta jooksul on siis tehtud äh, miljardite äh, suuruses investeeringuid ja antud laene, ma tahaksin Briti kolleegilt küsida, kas see ei ole mitte tegelikult tõeliselt heakolepe ja äh, ma tahaksin teile öelda, et et äh, ka pärast Brexitit investeerimispanga võimule kaota kakskümmend seitse liikmesriigi kindlasti anna, suurendavad äh, oma panust, et äh, pank saaks edasi toimida ja mitmed liikmesriigid on juba äh, lubanud seda teha ja seetõttu ma palun, et kolleegid toetaksid raportit hääletusel, aitäh. aitäh teile, suur aitäh teile, raportöör ja sellega lõpeb selle see debatt äh, ja hääletatakse homme, meie aga läheme edasi päevakorraga ning järgmine raport, mida arutame, on härra Pirinski raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne, mis puudutab aastat kaks tuhat seitseteist. väga oluline on see, et härra Hoier on siin ka selle järgmise päevakorrapunkti arutamise ajal. kõigepealt saab sõna raportöör härra Pirinski neljaks minutiks, palun aitäh, proua president, president Hoier, austatud volinik. nii nagu proua president ütles, on tõesti ääretult äh, hea, et te isiklikult olete täna siia kohale tulnud äh, meie iga-aastasele arutelule, kus me arutame Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruannet. mul on olnud privileeg Ehm, sellest seisukohast lähtuvalt eh, panga tegevusel silma peal hoida nii eelarve kontrolli komitee liikmena kui variraportöörina. Eh, ja seda viimaste aastate jooksul ja hea meelega tutvustan selle aasta raportit, mis tugineb varasemate aastate parlamendi aruannetel ja mis pälvis tugeva toetuse komisjonis tahaksin välja tuua selle, et raportis on välja toodud, et panga laenuandmistegevus aastal kaks tuhat seitseteist hõlmas kuuskümmend üheksa koma kuus miljardit eurot ning auditikomitee järeldus, et finantsaruanne, mille EIB direktoride nõukogu esitas, näitab õiglaselt panga seisundit kolmekümne esimese detsembri seisuga, mm, selle tegevuse tulemusi ja sularahavoogusid kooskõlas kohaldatava raamatupidamisraamistiku põhimõtetega. samas äh, president ja volinik raport viitab jätkuvale murele, mis on seotud äh, laenude geograafilise geograafiliste erisustega. selle aasta andmed näitavad ja raport toob ka seda välja, et on muret, tõesti murettegev, et aastal kaks tuhat seitseteist pool liikmesriikidest said kaheksakümmend protsenti kogu EIB investeeringutest Euroopa Liidu sees, samas ülejäänud neliteist liikmesriiki said vaid kümme protsenti investeeringutest. ja ma toon selle välja kõige selle valguses, millest rääkis volinik Katainen ja ka president äh, Hoier eelmise arutelu käigus, et Euroopa Investeerimispank on selline projekti taotluste passiivne saaja, kes vaatab need läbi. see kõik ei vasta panga põhikirjalisele nõudele mängida aktiivset rolli siseturu tasakaalu saavutamisel ning sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamisel. loomulikult investeeringud peavad olema antud usaldusväärselt, aga panga rolli ei saa vähendada ehm, selleni, et ollakse lihtsalt passiivsed projektide saajad. pangal on siin võtmeroll mängida ja see tuuakse välja ka raportis ehm, erinevates sektorites avalduvaid vajadusi tuleb pidevalt analüüsida, tuvastada investeeringute lüngad ja, ja tuvastada need kohad, kus laenu andmisega on võimalik, investeeringutega on võimalik majandust elavdada. kontrolli küsimused jäävad eelarve kontrolli komisjoni mandaadi alla ja tahaksin avaldada tunnustust pangale Mm, tegevuse eest, arvestatud on ka parlamendi resolutsioonidega, mm, mis on suunatud sellele, et, et me soovime paremat juurdepääsu panga erinevate organite koosolekute protokollidele. me soovime, et kaebuste lahendamise menetlus paraneks ja mm, siinkohal tervitan tehtud jõupingutusi. kokkuvõttes tahaksin siiski märkida seda, et on endiselt tõsiseid probleeme, mis on seotud huvide konflikti ennetamisega EFSI investeeringute komitee liikmete puhul ja Mm, on vaja rangemaid eeskirju selleks, et vältida huvide konflikti haldusnõukogus, direktorite nõukogus ja mis puudutab läbipaistvust ja informatsiooni avaldamist ja, ja vahendajaid selleks, et vältida eh, maksude vältimist, eh, maksupettusi, siis ähm, siin on vaja samme jätkata ja kuna mu kõneaeg on piiratud, siis hetkel rohkem praegu kommenteerida ei saa. aitäh teile härra Pirinski. edasi saab sõna Euroopa Investeerimispanga nimel härra Hoier, palun. suur tänu, proua president. mul on väga hea meel pöörduda täna täiskogu poole juba teist korda selleks, et rääkida Euroopa Investeerimispanga tegevusest eh, ja toetusest Euroopa majandusele. kõigepealt ma tahaksin välja tuua selle, kuidas me kontrollime oma finantstegevust ja siis eh, püüan eh, peatuda ka eelarve kontrolli komisjoni raportis välja toodud punktidele, mille eest ma juba teid ette tänan. austatud daamid ja härrad, kaheksateistkümnendal juunil möödunud aastal me andsime kolmsada viiskümmend miljardit eurot täiendavalt investeeringuid eh, EFSI raames, eh, Junckeri kava raames. Eh, juuli keskpaigas me olime eesmärgi täitnud, isegi ületanud ja viissada miljardit eurot aastaks kaks tuhat kakskümmend, sellel rajal me oleme püsinud. loomulikult pangal on omad ülesanded ja ka väljakutsed ja need on varasemas arutelus välja toodud. me oleme arutanud neid küsimusi, näiteks ehm, Brexiti tagajärgi, need on ilmselged eesseisvad probleemid, eelarve kontrolli komisjon eh, toob välja ka panga sisemised väljakutsed, millest mina toon välja kaks, juhtimissüsteemi reform ja eh, ühtekuuluvuse tugevdamine austatud eh, daamid ja härrad, Euroopa Investeerimispank on rahvusvaheliste eh, rahastamisinstitutsioonide esirinnas, me jälgime rahvusvahelisi parimaid tavasid. Eh, see puudutab kas või panga läbipaistvuspoliitikat, mis vaadati läbi aastal kaks tuhat viisteist ja mis vaadatakse uuesti läbi uuel aastal, järgmineval aastal, ja see puudutab ka meie korruptsioonivastase võitluse poliitikat ja läbipaistvust. me täidame kahest rolli, me edendame Euroopa poliitikaid, samas me oleme eh, kõrgetele standardile vastav pank, eh, Olav, eh, ombudsman ja vabaühendused, nendega me peame, me mõttevahetust, nendel me saame soovitusi, me võtame neid soovitusi väga tõsiselt. kümme aastat meil on kaebuste lahendamise Eh, süsteem olemas, kus eh, Euroopa ombudsman on kaasatud, eh, me tähistasime just seda ja see sündmus oli tõesti väga julgustav. veebruaris rakendati uus poliitika, mis on täielikult kooskõlas Euroopa Komisjoni poliitikat, novembris meie vaatasime läbi kaebuste läbivaatamise uue poliitika, arvestasime ka avalike konsultatsioonide arvamusega valmistume uuteks väljakutseteks, tulevasteks väljakutseteks ja selle, seetõttu tugevdame oma juhtimisstruktuuri. juulis EIB juhatajate nõukogu leppis kokku teekaardis juhtimise muudatuste osas, kolmteist tegevust on käivitatud ja viiakse ellu selle aasta esimesel poolaastal. ilma liigselt üksikasjadesse langemata tahaksin keskenduda ühel aspektil, mis on samuti raportis välja toodud. me tõhustame oma siseriskihalduskeskkonda ja tugevdame eh, nii-öelda kolme kaitseliini pangas nii haldusnõukogu tasandil kui ka pangateenuste tasandil. seisame hea selle eest, et eh, üks liige vastutab riskihalduse eest ja seetõttu ei vastuta otse eh, nii-öelda esimese liini tegevuste eest haldusnõukogus. Äh, pank on lõpule jõudmas ka oma käitumisjuhendi läbivaatamisega, äh, kooskõlas varasemate Euroopa Parlamendi resolutsiooni nõuetega, aga ka meie enda sisemiste nõuetega. üks näide selle kohta, kuidas me valitsemist tahame tugevdada, on see, et meil on äh, grupi riskiametniku määramise ettepanek eesmärgiks on tugevdada nõukogu otsuste langetamise süsteemi ja Euroopa Investeerimispanga järelevalve raamistikku. ja lõpetuseks me pidevalt vaatame läbi lisandväärtust, mida me loome, hindame seda, see täiendavus ja ühtekuuluvus, need on meie jaoks väga olulised põhimõtted. täiendavuse põhimõte on väga oluline ka EFSI raames, aga see on oluline tervele meie pangale kui mm, erasektor ise suudaks toime tulla, siis, siis meie panus äh, oleks ju mõttetu, see täiendavus on ääret-, ääretult oluline. EFSi puhul me eriti püüame näidata, et see, mida meie pakume, on tõesti hädavajalik. abikõlblikud äh, projektid peavad olema suunatud turu äh, tõrgetele, nendest ülesaamisele, abikõlblikkus on vaid eeltingimus. samas see täiendav kindlus Eh, peab tulema sellest, et, et me anname käegakatsutava mm, vahe. see täiendavuse test on väga oluline, et pank sekkuks mm, ja, ja toetab projekte, mis eh, annavad kaasa avalikule heaolule ja kus turgudelt ei ole võimalik eh, sama saavutada sama aja jooksul nii et alati mõõdetakse täiendavust ja loomulikult me alati kaalume võimalusi, kuidas oma teenuseid veelgi paremaks muuta just selle kolmesambalise hindamise raames. austatud daamid ja härrad, me kaalume, millised on struktuursed investeerimisvajadused ja anname omapoolse panuse ka jätkusuutliku finantseerimise, jätkusuutlikkuse kliimapoliitika edendamisse, toetame tööhõivet ja, ja püüame olla katalüsaatoriks selleks, et avaliku erasektori investeeringuid äh, suurendada. Äh, sügavam integratsioon ja ühtekuuluvus äh, ei ole vastuolus kõigega, tuleb üheaegselt tegutseda, vaid integreeritud ja kaasav eh, majanduspiirkond annab piisavat toetust selleks, et toetada innovatsiooni igal pool Euroopas, vaid innovatiivne Euroopa suudab luua majanduslikud ja poliitilised tugisambad ühtekuuluvuseks Euroopas. ühtekuuluvuse toetamine ja pidev lähenemine jääb endiselt meie eesmärgiks. me jätkame tegevust selleks, et ühtekuuluvust toetada erinevate projektide eh, raames, eh, struktuur, struktuuriprogrammi laenud, eh, transpordi, taristulaenud ja nii edasi. kakskümmend kuus protsenti meie tegevusest on, oli suunatud sellel aastatel kaks tuhat kuusteist, seitseteist ja aastal kaks tuhat seitseteist kakskümmend üheksa koma kuus protsenti kogu laenu andmisest läks ühtekuuluvusele, mis näidab, näitab, et, et me oleme oma ambitsiooniga kolmekümneprotsendilise eesmärgi lähedal ja kolmkümmend üks koma kaheksa protsenti oli see möödunud aastal. mul on ähm, hea meel anda teada, et, et kliimameetmed on, äh, on samuti